Good morning, friends. We'll start because tere, sõbrad! alustame tööga, sellepärast et muidu jääme me oma ajakavast maha. meil on kõik keeled täna kaetud peale soome, malta, horvaatia ja keelikeele ja siin on äh, kuusteist külalist meie seas täna või vähemalt äh, tulevad siia. Need külalised kutsus äh, proua Morin Chatier ja nad jäävad meie seltsi tunniks pooleteiseks meie koosoleku alguses ja see lisaks sellele tulevad meie sekka veel kakskümmend külalist, kelle on kutsunud proua Sander, kes peaksid ka kohale jõudma kell üheksa ning pärastlõunal tuleb üheksa noort inimest meie koosolekule ja neid kutsus siia härra Jarik ning nemad jõuavad meie seltsi kell pool, pool neli. nüüd saame minna järgmise päevakorrapunkti juurde ja saame rääkida teile äh, ILO Genfi delegatsiooni külaskäigust. ai, selle lukku lükkame edasi. nagu te näete, meie komisjoni esimeest ei ole kohal ning tema ise juhtis seda delegatsiooni ja teatan teile, et äh, meie komisjoni esimees korraldab seitsmendal detsembril kokteili õhtu pärast äh, meie komisjoni koosolekut. Äh, Jan hoone kolmandal korrusel kell kaheksateist kolmkümmend. ja kohal on nõukogu, komisjon, alalised esindajad, ametid ja vabaühendused nüüd siis päevakorrapunkt number kolm. Eurose raport ehk siis Euroopa tööturuasutuste võrgustik. nagu te teate, raportööriks on härra Becker ja härra Becker on jõudnud väga eduka tulemuse, tulemuseni. härra Becker, palun, teil on sõna aitäh, proua juhataja. kõigepealt tahaksin kasutada väljendusviisi, mida mul ei ole olnud siiamaani võimalus teha. minevikus öö, kogesin suurepärast koostööd ja see on alati olnud siis ka MPL komisjoni jaoks suurepärane. kuid kõigepealt pean ma ütlema, et suurepärane oli komisjoni algatus. komisjon esitas Eurose uue platvormi algatuse ja see oli see, millest me alustasime. me jõudsime väga kiiresti ühisnimetajani ja me täiendasime seda algatust oma EMPL-i otsuste varal. seetõttu tahaksin tänada neid, kes kaasa tegid. eeskätt variraportööri ja tema nõunikke. meie koostöö oli kantud sisulise koostöö vaimust. seda toetas ka komisjon ja me suutsime saavutada suurepärase läbirääkimistulemuse. punkte, mis on meie jaoks olulised, saab kirjeldada vaid nii, et nad vastavad sellele, milline oli meie ettekujutus. meie soovime Euroopa tööjõupotentsiaali ära kasutada ja äh, suurendada tööjõu liikuvust. see on minu arvates väga oluline vahend, et võidelda teatud piirkondades erakordselt suure tööpuuduse vastu. meie komisjoni seisukohalt ja paljud teist on ka sellega kursis, oli oluline mm, äh, tööturupartnerite koostöö edendamine ja see äh, tagab tööturu äh, kõrge kvaliteedi. oluliseks momendiks oli ka see, et kujundada Eurose struktuur nii, et äärmiselt kompetentsed ja öö, äh, väga kõrgetasemelised tööalased teenused liikmesriikides öö, äh, pakutaks selleks, et oleks võimalik liikmesriikide ja partnerite vaheline sujuv, edukas ja sidus koostöö ja samuti, eh, et oleks tagatud ka eh, back-up'ide loomine ja muud säärased tagasisidevõimalused. siia lisanduvad piiriülese koostöö erinevad vormid. ja antud dokumendis leiavad need ka väga selge väljenduse mul on väga hea meel tõdeda, et Euroopa Parlament on tõesti adunud oma vastutust selles küsimuses ja EMPL on panustanud selle dokumendiga, mis on erakordselt vajalik selleks, et liikuda suurepärase komisjoni algatuse ja liikmesriikide toetusega tööturuvõrgustiku väljakujundamisel edasi ma kõigepealt tahaksin tänada meie esimeest, kes osales üheteistkümnel kolmepoolsel kohtumisel. tema tööpanus oli tohutu. tahaksin teda see-eest siiralt tänada. loomultasa kuulub tänu ka Barbarale sekretäriaadist, kes eh, tõesti väga innukalt panustas tulemuse saavutamisse. meil, Mario oli, osutas väga edukalt tarneteenuseid ja loomulikult tahaksin tänada nõustajat Elinat, kellel muuseas on täna sünnipäev. ja see on väga tore, et me just täna seda küsimust arutame, see on kingitus talle tema sünnipäeval. väga hea, et me saime koos äh, variraporteeri Simonsi nõustaja Kunts, Kuntsi ja teistega, aga ka öö, äh, äh, variraportöör Ladovaja A-ga saavutada tulemuse. ka teiste fraktsioonide nõustajad aitasid meil selle dokumendi kallal töötada Neid on täielik õigus olla siin nimeliselt nimetatud, sest nende tööpanus oli tohutu. Nad andsid oma panuse sellesse, et läbirääkimised toimuksid kvalitatiivselt kõrgel tasemel, need kolmepoolsed läbirääkimised, millele lisaks parlamendile osas ka nõukogu eesistujariigi Luksemburgi panus selle dokumendi sündi oli tõesti erakordne ja seepärast tänan, kannan ka täna Luksemburgi lipuvärvides lipsu. seega tänan kõiki äh, ja ma soovin kõigile koosolekule äh, suurt edu, aitäh! Thank you very much uh,, Mr Becker. suur tänu, härra Becker. äärmiselt huvitav ja meeliülendav reis, kui nii võib öelda, on teil selja taga. jah, jõudsite äh, tulemuseni, mille üle asume õige pea hääletama, aga see pole ainukene edukas saavutus meie jaoks, oleme edukad olnud ka päevakorrapunkti neli küsimuses meie päevakorras, ehk siis äh, deklareerimata töö ennetamise ja tõkestamise koostööplatvorm ja sõna saab raportöör härra Georgi Pirinski, kes räägib meile, kuhu asjadega on jõutud ja milline tulemus saavutati. suur tänu, proua esimees. mul on hea meel tõesti kinnitada teie öeldut, meil on õnnestunud jõudu, jõuda kokkuleppele koostööd edendava Euroopa platvormi loomise küsimuses, mis puudutab deklareerimata töö ennetamist ja tõkestamist. töö on käinud alates aprillist kaks tuhat neliteist, seitsmendal mail hääletasime tööhõivekomisjonis meie seisukoha üle ning leppisime kokku, kes on meie läbirääkimiste meeskonnas, läbirääkimiste meeskonda juhtisin mina ise ja seejärel toimus üheksa kolmepoolsete läbirääkimiste vooru, kõigepealt Läti eesistumise ajal ja siis nüüd Luksemburgi eesistumise ajal. üheteistkümnendal novembril jõudsime me selle kolmepoolsete läbirääkimiste protsessiga ühele poole ning kahekümnendal novembril jõudis meieni uudis, et Koraper kinnitas meie saavutatud tulemused hea ning kiitis need heaks. ma ei hakkaks rääkima kogu selle saavutatud kokkuleppe kõikidest üksikasjadest ning sellest, mis muudab selle platvormi eriliseks, kuid juhiksin siiski tähelepanu sellele, Äh, mida me selle platvormi abil saavutame. selle platvormi abil on võimalik saavutada järeldusi selle kohta, kuidas äh, ennetada, tõkestada, äh, ära hoida deklareerimata tööd ja kuidas seda deklareerimata tööd muuta deklareeritud tööks. keskendun nendele järeldustele siin just sellepärast, et leian, et see on meie viimase konstruktiivse kompromissi tulemus alguses olid meie lähtealused äärmiselt erinevad, nagu teie, äh, paljud kolleegid, teate, alati mõned liikmesriigid äh, ja mõned äh, poliitilised rühmitused on kahelnud sellise platvormi vajalikkuses. leiti, et tegemist on liikmesriikide pädevusvaldkonnaga ja teiselt poolt oli ka neid, kes leidsid, et meil on vaja sellist platvormi, millel oleks ka oma normatiivne roll meie lõpptulemus on äärmiselt äh, hästi toimiv formaat, kus äh, liikmesriigid äh, on esindatud ja seda kõige kõrgemal esindajate tasandil kohal on ka sotsiaalturu osapoolte esindajad, kes on samavõrra aruteludes aktiivsed ning äh, terve rida vaatlejaid äh, erinevate, erinevatest eluvaldkondadest, äh, kus kes siis jälgivad kogu tööd, ma arvan, et me oleme kõikide mured ja kaht-, muresid ja kahtlusi siin arvesse võtnud ning saame tagada ka seda, et liikmesriikide pädevusi ja õigusi keegi ära võtma ei hakka. vorm ise minu meelest võimaldab väga tõhusalt erinevaid kiireloomulisi ja võib-olla valulisi küsimusi lahendada saame vaadata ähm, kõigepealt, milline on deklareerimata töö määratlus, üheksakümnendate aastate lõpus vastu võetud ühtne ühtlustatud määratlus ei olnud piisavalt ähm, täpne, tõdesime ühiselt äh, ning äh, samuti tegevustes on mitmeid erinevaid võimalusi infovahetuseks, heade tavade vahetamiseks ning äh, ühiste, ühise lähenemiseni jõudmises selle kohta, kuidas erinevat deklareerimata tööd kohelda. ja siin pöörduksin härra Beckeri poole, keda sooviksin tänada ning äh, sooviksin tänada kõiki kolleege, kes äh, osalesid läbirääkimiste meeskonnas äh, ja kes osalesid nii ise kui assistentide kaudu meie töös, suur tänu ka sekretäriaadile, Kelly ja Moira, kes on teinud ka ära suure töö, tehes konkreetseid täpseid ettepanekuid. võin nõus olla härra äh, Beckeriga, et Jan Kunstberg sotsiaaldemokraatide sekretäriaadist on samuti olnud suureks abiks ja kõik äh, talitused, keda mainis ka härra Becker, õigusteenistus ja nii edasi ja nii edasi. ja mainimata ei saa jätta ka Luksemburgi eesistujat, kellega kulges koostöö konstruktiivses vaimus. Luksemburgi eesistuja on tõesti oma prioriteetide hulka toonud ka sotsiaalsed küsimused ning on eesistuja esindajad, äh, eesistuja esindajad on äh, püüdnud äh, iga hinna eest jõuda kompromissini, seetõttu proua esimees, ma leian, et me lõpuks oleme jõudnud sellise lõppkokkuvõtteni, mis, kokkuleppeni, mis toimub, toimib ning aitab meil olla oma Euroopa tööturu tõsiste väljakutsete kõrgusel suur tänu tähelepanu eest. Thank you, Mr Pirinski. aitäh, härra Pirinski. kas on küsimusi kolleegidele? Beckerile ja Berinskile, kui on, siis meil on neli minutit enne hääletust veel aega, nii et võite küsida. Yes, Laura Agia. Laura Agia, palun. Grazie Presidente, io intanto mi congratulo. aitäh proua esimees. kõigepealt palju õnne kolleeg Beckerile. ta on suurepärase raporti koostanud ja peale selle andis ta meile kõigile ka võimaluse kaastööd teha selle raporti koostamisel. kohe, kui see raport on vastu võetud, peame me hakkama mõtlema selle peale, kuidas seda dokumenti inimestele võimalikult tuntuks teha, nendele, kes peavad hakkama seda dokumenti kasutama. me oleme näinud, et Eurese võrgustiku puhul kõige suuremaks probleemiks ongi see, et inimesed ei tea, et see on olemas. rääkisin eile üliõpilastega Perugiast ja nad ütlesid, et nad ei ole kunagi sellest võrgustikust midagi kuulnud ja me peaksime nüüd mõtlema, et äh, mida me saaksime teha. selleks, et seda võrgustikku võimalikult tuntuks teha, tegemist on väga tähtsa ja huvitava meetmega, aga kui see jääb ainult nišitooteks või teda ei tunta, siis ei ole meie tööl mitte mingit mõtet, aitäh! We'll have to vote in two minutes, but you... me hääletame kahe minuti pärast, aga te saate lühidalt kommenteerida, kui soovite. lihtsalt aitäh, tahtsin lühidalt öelda, et äh, tänan härra Päkkerit tegemist oli suurepärase koostööga, see, kuidas ta neid läbirääkimisi juhtis, oli väga hea, koostöö toimis hästi ja suur tänu ka kõikidele teistele töötajatele, kaastöötajatele ja variraportööridele, ma arvan, et tegemist oli eeskujuliku tööga. kui tõesti soovitakse midagi ja pingutatakse selle nimel, siis on võimalik ka eesmärke täita. aitäh, härra Mart Tähe, palun. Oui, très rapidement pour euh... täiesti lühidalt. proua juhataja kõigepealt tahaksin tänada teid ja kõiki kolleege ausa mängu eest. ja mul on väga hea, et me saime eh, seda protsessi pealt vaadata, ehkki see eh, protsess kestis lausa kuus kuud. Well, you could have, have appointed Mr. Martin someone to the group. You didn't appoint Äh, te ei nimetanud kedagi ja sellepärast ei saanud informatsiooni. meil ei ole aega seda arutada. praegu räägivad kaks inimest korraga ja tõlkida pole võimalik ning härra Marta räägib ilma mikrofonita. proua, teie palusite ka sõna, palun Thank you, madam chair, because aitäh, proua esimees, ma olen siin asendusliige oma kolleegi eh, nimel siin, ma küsin ühe küsimuse. vastavalt informatsioonile, mis mulle on edastatud, see Euroopa portaali eelarve on kaks koma viis miljonit eh, ja seal on meil ka mingid hüvitised ette nähtud, kas me täpselt teame, mida on lubatud teha nende vahenditega ja kas hiljem koostatakse ka audit, et teada saada, kuidas seda raha kasutati, et oleks võimalik kindel olla, et seda kasutati tõhusalt ja eesmärgipäraselt? Uh, that... minu soovitus on rääkida oma variraportööriga teie enda fraktsioonist, sest siis te saate ka kogu informatsiooni selle kohta. härra Kaasa, palun yes.. That's a small point, madam chairman. aitäh. ma ei tea, milline on olukord, aga me peaksime tõesti austust üles näitama esimehe vastu ja kohe kindlasti ei tohi öelda, et see on vale, võib-olla on siin millestki valesti aru saadud, aga me peaksime olema väga äh, ettevaatlikud selles osas, kuidas me pöördume esimehe poole. aitäh, härra Kaasa! siis läheme nüüd hääletuse juurde, teil on kindlasti kõigil hääletuskaardid kaasas, õiges kohas ka paigas juba. But I don't, but it's this one. I have a. Mm okei okay,, you seem to be ready. tundub, et te olete valmis. nii et äh, hääletuskaardid on olemas ja me asume hääletama kõigepealt kompromisstekst, mis on kokku lepitud Koreperis Euroopa Parlamendi ja nõukogu äh, üle, see puudutab äh, äh, deklareerimata tööplatvormi, hääletus on alanud. EPP is one too much. rahvaparteil on üks hääl üle. Still one too many. ikka veel üks üle Rahvaparteist huh?. 45 uh, uh, in favor. nelikümmend viis poolt, kaks vastu, seega vastu võetud ja aplausi väärt. Uh, then we'll proceed to the final. edasi Eurose platvorm, äh, Euroopa tööturuasutuste võrgustik. Äh, hääletus on alanud. The vote is now closed. hääletus on lõppenud. nelikümmend neli poolt, kolm vastu Thank you for that and uh, applause for aitäh ja aplaus härra Pirinskile, ütleb proua esimees. Okay, then we proceed with the, uh, the mobilization of European Globalization Euroopa globaliseerumisega kohanemise fondi kasutusele võtmise taotlust käsitleva kirja vormis arvamuse vastuvõtmine, see puudutab kirja Soomest. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. nelikümmend kaks poolt, viis vastu. järgmine kiri see on kiri B2-VA International Iirimaalt. hääletus on alanud. And uh, the vote is... hääletus on lõppenud. nelikümmend kaks poolt, viis vastu. We go to item six päevakorrapunkt number kuus, oskuste arendamise poliitika noorte töötuse vastu võitlemiseks. kompromiss I. E. kompromissettepanek E, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kultuurikomisjon üks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi Jean Lamberti muudatusettepanek kuuskümmend kolm, kes poolt, vastu. palun tõstke käed selgemalt, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kuuskümmend neli kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek F, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. seitsekümmend kaks poolt, seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek G, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. Eh, page five. leheküljel viis, kuld kaheksateist, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kuld kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kultuur kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kaheksakümmend kaheksa lõikes kolm, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, lõige kolm, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, lõige kolm muudatusettepanek üheksakümmend, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek Hash, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud um,. Amendment ninety eight. muudatusettepanek üheksakümmend kaheksa, üheksakümmend üheksa koos, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige neli, kes poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. Eh, lõige neli, sada üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kakskümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõike viis, sada kolm ja sada neli koos, poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kuus poolt, vastu, erapooletu. kontrollime seda. sada kuus The vote is closed hääletus on lõppenud. kakskümmend üks kahekümne nelja vastu tagasi lükatud. kultuur kolmkümmend, lõige viis A uues sõnastuses, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kultuur seitseteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada seitse poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek I poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kultuur viisteist, äh, ei siiski, mis ta ütleb, proua esimees, sada kakskümmend, lõige kuus A, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada kakskümmend kaks, lõige kuus A, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek J, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada, ei siiski kompromissettepanek ka, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kolmkümmend kaheksa poolt, sada kolmkümmend kaheksa, lehekülg üksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kultuur kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kultuur kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada nelikümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kompromissettepanek L, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada nelikümmend kuus ja sada nelikümmend seitse üheskoos, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada viiskümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek M, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek D, leheküljel kolmteist, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kultuur kaks, poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek, ei siiski mitte. sada viiskümmend üheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kuuskümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kuuskümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek N, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada seitsekümmend ja sada seitsekümmend üks üheskoos, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kultuur üksteist, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletu. tuleb kontrollida seda, sada seitsekümmend kaks, kontrollime elektrooniliselt uh,. I close the vote. hääletus on lõppenud Okay. It's closed. Oh. 27 to 26 is carried and kakskümmend seitse, kahekümne kuue vastu vastu võetud, kompromissettepanek O poolt vastu, erapooletu vastu võetud. sada seitsekümmend üheksa poolt vastu, erapooletu vastu võetud. kultuur üheksa poolt vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kakssada kolmkümmend kuus siiski poolt, vastu, poolt, kaks, kolm, kuus poolt kolmkümmend kolm kukub ära, sellepärast kaks, kolm, kuus on järgmine, kes poolt? aitäh, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kaheksakümmend kolm, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada kaheksakümmend viis poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, sada kaheksakümmend kuus poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. kultuur neli poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, sada kaheksakümmend seitse poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud, kultuur kolmteist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, kultuur nelikümmend üks poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek B, kes poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek R poolt, vastu erapooletu, vastu võetud sada üheksakümmend neli, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kultuur kakskümmend viis kukub ära, kakssada, sada üheksakümmend viis, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kompromissettepanek S, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kultuur kümme poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kultuur kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada viis ja kakssada kuus üheskoos, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada seitse koos suulise muudatusettepanekuga kes poolt, vastu, erapooletu. kontrollime seda, kakssada seitse. With oral amendment, yes. Okay. The vote is closed. hääletus on lõppenud tulemus on kakskümmend viis, kahekümne üheksa vastu, seega tagasi lükatud. see tähendab seda, kakssada kaheksa peaks järgmine olema, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kultuur kakskümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. Läheme nüüd edasi, kakssada kaheksateist, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakssada üheksateist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kultuur seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek U, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss kakssada kakskümmend kaheksa enne siiski poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kaks siis V poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada kolmkümmend neli, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakssada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek V poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kultuur neliteist, leheküljel kakskümmend neli. kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakssada viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakssada viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakssada viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakssada viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek Q, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada kuuskümmend üks leheküljel kakskümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada kuuskümmend, ei siiski mitte. Läheme kohe viidete juurde. üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaks ja kolm koos, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. neli poolt vastu, erapooletu, vastu võetud, viis ja kuus koos ja kaheksa ja üheksa ja siiski kaheksa ja üheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kümme, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. põhjenduspunktid üksteist, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek A poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaheksateist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üheksateist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend üks poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. edasi kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu, tagasi lükatud, kakskümmend viis poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakskümmend seitse on tagasi võetud, edasi kompromissettepanek B, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend, kes poolt, vastu, erapooletu vastu võetud, kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek C, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime kolmkümmend üheksa, kontrollime elektrooniliselt. Uh, we close the box. paneme kasti kinni, kakskümmend viis, kahekümne kuue vastu, lükkame tagasi ühe häälega kompromissettepanek D poolt, vastu erapooletu. vastu võetud nelikümmend kuus poolt vastu, erapooletu, vastu võetud, nelikümmend kaheksa poolt vastu, erapooletu, vastu võetud, nelikümmend üheksa poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud, viiskümmend poolt vastu, erapooletu, vastu võetud, viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud ja hääletame nüüd äh, raporti üle terviklikult muudetud kujul elektrooniliselt, hääletus on alanud You have all voted. kas te kõik olete hääletanud? siis on hääletus ka lõppenud. nelikümmend üheksa poolt, üks vastu. palju õnne härra Plurale. suurepärane töö ja nimeline hääletus ja selle tulemus tuleb kaasata lõplikku raportisse, kui kolmandik liikmetest hääletuse ajal kohal olnud liikmetest seda nõuab. olete te sellega nõus? jah, väga hea. suur-suur tänu. seda oligi meil vaja That... tahan teile veel infot anda selle kohta, et meil ei ole enam tõlget slovaki keelde. sest üks tõlkidest on haige. ja seega ei ole võimalik kuulata slovaki keelt ja, ja me palume teil mõnda teist keelt kuulata. okei okay. uh,, then we proceed uh, to um, Uh, the draft opinion uh.... edasi proua Gonzales Penjase uh, raport. alustame kompromissettepanekuga A, kes poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud Yes, more. We vote on amendment seventy six, those in favor, again. seitsekümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromissettepanek B poolt, vastu, erapooletu. tundub, et seda tuleb kontrollida, kompromissettepanek B, ei. nüüd te äkitselt tõstate oma käsi ja ma näen, et ei ole vaja uuesti hääletada, see on vastu võetud. kompromissettepanek C, kes poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletu. kontrollime, kaheksakümmend kaks. The vote is closed. Yeah, well. hääletus on lõppenud, just selline ongi tulemus. kakskümmend kolm poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime, kaheksakümmend kolm. And the vote is now closed. hääletus on lõppenud. oih! vastu võetud seekord. Compromise E kompromissettepanek E, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek D, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek H, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek F poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek G poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek I poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada, kes poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, sada kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime jah, sada kaks, kui soovite, kontrollime. One hundred and two, we are checking and now the vote is closed on one sada kaks, hääletus on lõppenud, kakskümmend üks, kahekümne kaheksa vastu tagasi lükatud. sada kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. soovite kontrollida, sada kolm, elektrooniline hääletus uh,. Is... hääletus on lõppenud. jah, nii see tulemus on. sada neli ja sada viis üheskoos, kes poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek J, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek K poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek sada kaheksateist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud sada üheksateist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. soovite kontrollida? hästi, hääletus on lõppenud. vastu võetud. sada kakskümmend poolt vastu, erapooletu, vastu võetud sada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletu. ma tahaks ka seda kontrollida, sest väga raske on siit öelda. Now the vote is closed. hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend viis kahekümne kahe vastu. kompromissettepanek QA, kes poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek Emma poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek L poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada, kompromissettepanek M poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek sada kolmkümmend kaks poolt vastu, erapooletu. tuleb seda kontrollida. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, Rahvaparteil on üks üle. Still one too many. ikka veel üks üle Okay. Uh, then we'll see. Uh, yes, it's uh, rejected tagasi lükatud äh, kakskümmend kolm kahekümne seitsme vastu. edasi sada kolmkümmend kolm, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek CA, kes poolt, vastu, erapooletu, ta vastu võetud. Äh, amendment one hundred thirty four, those in favor. sada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kolmkümmend viis poolt vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek N, soovite kontrollida sada kolmekümmend kaheksat, teeme nii, elektrooniline kontroll, hääletus on alanud ja nüüd on hääletus lõppenud. kakskümmend kuus kahekümne nelja vastu, vastu võetud. kompromissettepanek N poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kontrollime, sada viiskümmend neli. sada viiskümmend neli, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend üheksa poolt, seitsmeteistkümne vastu siis sada viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime, sada viiskümmend seitse, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud see vist on vastu võetud, kuigi numbreid ei ilmunud mul ekraanile. sada viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu. mulle tundub, et peame kontrollima, elektrooniline kontroll sada viiskümmend kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud jällegi Rahvaparteist üks hääl üle. kas nüüd on hästi? nii, nüüd näete tulemust, vastu võetud üheksa häälega. sada viiskümmend üheksa, kes poolt? sada viiskümmend üheksa, kes poolt? vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek O poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada seitsekümmend, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek B poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada seitsekümmend kaheksa ja sada seitsekümmend üheksa, sada kaheksakümmend ja sada kaheksakümmend üks kõik üheskoos kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek kuu poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kontrollime, sada kaheksakümmend viis, hääletus on alanud. And now the vote hääletus on lõppenud, vastu võetud. sada kaheksakümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada üheksakümmend poolt, vastu, erapooletu. kontrollime. hääletus on alanud. sada üheksakümmend, hääletus on lõppenud vastu võetud ühe häälega kompromissettepanek Haša, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada üheksakümmend neli pool langeb ära, sada üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud nüüd edasi viited, kõigepealt üks poolt vastu, erapooletu vastu võetud, kaks poolt vastu, erapooletu vastu võetud, kolm poolt vastu, erapooletu vastu võetud. põhjenduspunktid, kompromissettepanek R poolt vastu, erapooletu vastu võetud. muudatusettepanek viis poolt vastu erapooletu, vastu võetud. kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek S poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek neliteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. neliteist, viisteist poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime, viisteist, elektrooniline kontroll on alanud. ja ka kohe viisteist, kontrollime viiteist. hästi. vastu võetud võetud. nii et teie hääl ei muutnud hääletustulemust. seitse, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaheksateist poolt, vastu, erapooletu, vastu, tagasi lükatud. kontrollime kaheksateist, kontrollime, hääletus on alanud ja hääletus on ka lõppenud kohe, kaheksateist vastu võetud, ähm, kakskümmend viis, kahekümne kolme vastu, kakskümmend üheksa poolt vastu, erapooletu vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakskümmend kaks poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kolm, kakskümmend neli ikkagi, kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletu. seda tuleb kontrollida. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, vastu võetud. vabandust, ma tõesti ei näinud seda kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakskümmend seit-, kuus poolt, vastu, era-, erapooletu, vastu võetud, kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmkümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletu kontrollime, kolmkümmend üks elektrooniline kontroll, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud, kompromissettepanek D poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, muudatusettepanek kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nelikümmend poolt, vastu, erapooletu. ma ütleks, et tagasi lükatud, aga kontrollime siis pärast. nelikümmend, kontrollime. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, nelikümmend kolm on tagasi võetud, kompromissettepanek U poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vast-, tagasi lükatud. kontrollime, viiskümmend seitse. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. eeldan, et võetakse vastu siiski, aga ei. viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud viiskümmend üheksa, aga kontrollime. kontrollime viiskümmend kaheksa, elektrooniline kontroll, hääletus on alanud. viiskümmend kaheksa, kontrollime, hääletus on ikka veel avatud ja kohe ka suletud ja tagasi lükatud. viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kuuskümmend poolt vastu, erapooletu, vastu võetud, kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võ-, tagasi lükatud, kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. ja nüüd raporti eelnõu tervikuna muudetud kujul elektrooniliselt hääletus on alanud. <coughs> The vote is now closed. hääletus on lõppenud, nelikümmend kolm poolt, kuus vastu, aitäh teile! Uh, then we'll go to uh... ja läheme siis edasi, PISA hääletus mm. -hmm.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 You know that uh, the rapporteur, Mr Händel nagu te teate, raportöör härra Händel äh, ei saanud äh, ilmselgetel põhjustel olla siin hääletusel, aga tahaksin tänada teda, ehkki teda ei ole kohal. tegemist oli konstruktiivsete ja kasulike läbirääkimistega tähtsal teemal. ning äh, ma arvan, et oleme saavutanud hea tasakaalustatud tulemuse. tahaksin tänada kõiki fraktsioone, kes tegid koostööd selleks, et jõuda tulemuseni. tulemus on igati kiiduväärne. nii et äh, suur tänu teile kõigile. ja siis lähme hääletuse juurde. muudatusettepanek number üks, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss D poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek eh, F, kompromiss muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud. kontrollime kompromissi F kompromissi F kontrollime hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. üks poolthääl rohkem kui vastuhääli. kompromiss C, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss A, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss P poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss D poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek seitseteist poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kontrollime muudatusettepanekut number seitseteist. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, muudatusettepanek seitseteist, tagasi lükatud. üheksa häält oli rohkem seal, kompromiss H, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss H, A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss HB, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud, kompromiss E poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. aga kui soovite, kontrollime muudatusettepanek kolmkümmend neli. hääletus on alanud, nüüd on hääletus lõppenud tagasi lükatud. kompromiss G poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss J poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud. seda tuleb küll kontrollida muudatusettepanek nelikümmend seitse. hääletus on lõppenud. muudatusettepanek nelikümmend seitse. tagasi lükatud. kakskümmend kaks häält vastu, kakskümmend üks jäi erapooletuks. muudatusettepanek kolmkümmend kolm, kes on poolt muudatusettepanek kolmkümmend kolm, lehekülg kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime muudatusettepanekut kolmkümmend kolm. hääletus on nüüd lõppenud. kolm poolthäält rohkem, muudatusettepanek nelikümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud kontrollime muudatusettepanekut nelikümmend kaheksa ka, hääletus on nüüd alanud. hääletus on nüüd lõppenud. vastu võetud. viiskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud kompromiss ka, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss ka A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek viiskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss L, poolt, vastu, erapooletud. kontroll, kontrollime seda kompromissi. kompromiss L, kompromiss L, kontrollime kompromiss L, kontrollime seda. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud, kompromiss L. vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend kuus kuna muudatusettepanek kuuskümmend viis on tagasi võetud, muudatusettepanek kuuskümmend kuus. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime muudatusettepanekut kuuskümmend kaheksa, hääletus on alanud ja kuuskümmend kaheksa hääletus on lõppenud. kaks poolthäält rohkem, muudatusettepanek seitsekümmend. seda hääletame, hääletus on alanud. vabandust, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss N poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek seitsekümmend üheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatused, kontrollime muudatusettepanekut seitsekümmend üheksa. hääletus on alanud. ka härra Mann hääletas. tõesti, siis on hääletus seetõttu lõppenud. tagasi lükatud kolm vastuhäält oli rohkem. muudatusettepanek kaheksakümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksakümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Teie häälete nagu tavaliselt seekord. kaheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et me peame kontrollima muudatusettepanekut kaheksakümmend kolm. hääletus on alanud ja muudatusettepanek kaheksakümmend kolm, hääletus lõppes. tagasi lükatud. kompromiss O, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üheksakümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime muudatusettepanekut üheksakümmend neli hääletus on alanud. nüüd on hääletus lõppenud. vastu võetud. viis häält oli rohkem poolt. hääletajate hulgas kompromiss Q, kes on poolt, vastu, erapooletud. vastu võetud kompromiss QA, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kontrollime. kompromiss QA hääletus algas, hääletus lõppes. üks poolthääl rohkem. muudatusettepanek kaheksakümmend seitse, kes on poolt? tegemist on osade kaupa hääletusega. muudatusettepanek kaheksakümmend seitse, esimene osa, stressistat kuni mode for provisions, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud. teine osa algab underlines furthermore ja lõpeb social partners, kes on poolt, vastu, erapooletud. hääletame teist osa äh, elektrooniliselt, hääletus algas. teise osa hääletus algas. hääletus lõppes oih, kummaline. vastu võetud üheksakümmend kaheksa, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud. ja nüüd hääletame arvamuse projekti muudetud kujul hääletus lõppes. kolmkümmend kaheksa poolt, üksteist vastu. suur tänu teile. Uh, it will be uh, of help for us all that we are unified. parem on ikka ühtse rindena tegutseda. aitäh!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 friends, we still have a meeting. kallid sõbrad, meie koosolek tegelikult käib ikka veel edasi, me jätkame oma tööd, meil on terve rida tähtsaid küsimusi veel arutada. järgmine päevakorrapunkt on Euroopa Liidu õiguse rakendamise järelevalve. proua Kozlovska-Rajevitsi raport on see ja oleks hea, kui me saaksime nüüd siin korra majja, sest me tahame raportööri ära kuulata ja ma annangi talle kohe sõna, palun. Bardzo dziękuję pani przewodnicząca, szanowni państwo. aitäh, proua juhataja me räägime arvamusest, mis tuleb esitada Euroopa Liidu õiguse kohaldamise järelevalve kohta kahe tuhande neljateistkümnendal aastal. liikmesriikidel on omad reeglistikud, mis võimaldavad mitu korral aastas kontrollida, milliseid edusamme on tehtud direktiivide, määruste rakendamine ja nendega hilinemine, eeskätt nendega hilinemine eh, kahjustab eh, Euroopa Liidu õiguse kohaldamist. meil on oluline, et seda aga ei juhtuks ja sellest saavad kasu, lõikavad kasu ka Euroopa Liidu kodanikud räägin aastast kaks tuhat neliteist. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal esitati üle kolme tuhande kaebuse äh, EMPL-i komisjoni töövaldkonna küsimustes. Need puudutasid tööhõivet ja kõige suurema hulka kaebusi esitati tööõiguse rikkumise ja tööandjate ebaõige käitumise suhtes. kui me räägime praegu arvamusest, siis siin on mitmeid punkte. ma viitan siin sellele, et komisjoni ülesandeks on teostada Euroopa Liidu õiguse kohaldamise järelevalvet ja Euroopa Liidu õiguse kohaldamine toob kasu kõikidele osapooltele. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal esitati EMPL töövaldkonna öö, suhtes kõige enam kaebusi võrreldes kahe tuhande üheteistkümnenda aastasaga. komisjon viitas ka sellele, et äh, veel kohaldamata äh, õiguse puhul on kõige enam, kõige suurem mahajäämus VKE-del. on tarvis erinevate ähm, meetmete rakendamist selleks, et omada ülevaadet. eeskätt on oluline korrelatsioonitabelite kasutamine ja mulle tundub, et komisjon peaks varasemalt juhtima liikmesriikide tähelepanu mahajäämusele Euroopa Liidu õiguse kohaldamises, see annaks liikmesriikidele võimaluse äh, vigu kiiremini parandada. minu meelest oleks tõesti parem äh, kui me saaksime aga vaadata seda küsimuse poolt, miks säärane hilinenud õiguse kohaldamine aega aset leiab. meie jaoks on oluline ka Euroopa Liidu õiguse kvaliteet ja tase, et Euroopa Liidu õigus oleks loogiline, et õigusaktid oleksid sidusad ja ei oleks omavahel vastuolus. on oluline, et et äh, ühtlustataks Euroopa äh, Liidu õiguse sätted, samas aga ei tohiks tegeleda küsimuste ülereguleerimisega. selline ülereguleerimine võib viia sellele, et äh, tekib liikmesriikide passiivne vastuseis seepärast ma leian, et äh, varane koostöö äh, liikmesriikide ja komisjoni vahel aitaks kaasa Euroopa Liidu õiguse senisest paremale kohaldamisele ähm.. selleks on, palun. suur tänu, proua esimees, suur tänu raportöörile selle väga kasuliku äh, argumentatsiooni eest. me leiame, et tekst iseenesest on hea aga paar kommentaari mõningates küsimustes, kus seda võiks veel parandada. meie sotsiaaldemokraatide seas leiame, et tööturu osapoolte ja sidusrühmade rolli tuleb tekstis sees mainida, nemad aitavad kaasa komisjoni järelevalve tegevusele, toovad välja puudujääke Euroopa õiguse rakendamises liikmesriikides ning neid tuleks tekstis mainida. VKE-d tuleks jällegi rõhutada seda, kui me loome uusi õigusakte, mis puudutavad väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid, kust tuleb ju kaheksakümmend protsenti töökohtadest, et sellisel juhul peaksid Euroopa Liidu institutsioonid arvesse võtma mitte ainult finantstegureid ja lühiaegseid mõjusid, vaid asjaolu, et asjadel on ka oma pikaajaline mõju, väärtuslik mõju ja sotsiaalne mõju tekstis mainitakse seda, et kahe tuhande neljateistkümnendal aastal Euroopa Liidus sai Euroopa Kohus kõige suurema pöördumiste arvu, aga tööhõive, sotsiaalse küsimuse, küsimustega tegelikult need pöördumised ei tegelenud ning lõpetuseks tuleks mainida ka seda, et oluline on äh, tõhus järelevalve, jõustamine ning äh, äh, kiire lünkade täitmine, pole mingisugust mõtet õigusakte vastu võtta, kui neid õigusakte ei rakendata, kui asi ei toimi võtame näiteks äh, lähetatud töötajate direktiivi, äh, kui leitakse äh, oma lünk, et kui teate, et midagi kurjasti ära kasutatakse, siis institutsioonid peavad olema märkimisväärselt rangemad ning sihikindlamad olukorda korrigeerides. muidu aitäh! suur tänu, härra Bashi, Euroopa konservatiivid ja reformistid! kallid kolleegid tahaksin tänada raportööri tema tehtud töö eest. Euroopa konservatiivid ja reformistid on arvamusega üldiselt rahul. olen nõus raportööriga, et liikmesriikide kaasamine suuremal määral õigusloomeprotsessi oleks kasulik. kui me tahaksime, et Euroopa õigust rakendataks paremini, siis tuleb rohkem arvesse võtta liikmesriikide erinevaid tingimusi. kui neid tingimusi paremini arvesse ei võeta juba õigusloome protsessi käigus, siis seisab Euroopa Liit ka tulevikus silmitsi raskete väljakutsetega, mis on seotud Euroopa õiguse jõustamisega. Euroopa konservatiivid ja reformistid toetavad kõiki parema õigusloome algatusi ning tervitab, tervitavad komisjoni soovi Euroopa õigust tulevikus muuta selgemaks ning funktsionaalsemaks, mis puudutab ähm, parema reguleerimise tegevuskava ja uut institutsioonide vahelist koostöökokkulepet, siis äh, need on suurepäraseks võime, võimaluseks tagada, et meie õigusaktid teenivad soovitud eesmärke. lihtsad, selged äh, õigusaktid, neid ka järgitakse paremini, kiiremini ning bürokraatia koorem on väiksem. mul on iseäranis hea meel selle üle, et raportöör on samuti tunnistanud, et peame äh, pingutama rohkem, et Euroopa õigusaktide liigset koormat väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele vähendada. nagu ta ütles, väikese suuruse, väikese ja keskmise suurusega ettevõtted on suurimad töökohtade äh, loojad ning äh, me peame rakendama väikesed, väikeste eelistamispõhimõtet kogu õigusloome protsessi käigus, iseäranis meie kojas meie fraktsioon toetab ka äh, kahel käel halduskoorma iga-aastase ülevaate koostamist, mis aitab tagada seda, et meie õigusaktid ei pärsiks majanduskasvu. suur tänu raportöörile tehtud töö eest, arvamus on hea ning äh, ootan põnevusega võimalust teha kolleegidega koostööd selle arvamuse teemal, aitäh! ALDE fraktsiooni esindaja, palun. kas keegi ei esinda ALDE fraktsiooni? sellisel juhul kuue, MGL esindaja, Paloma Lopez-Permee. presidenta, quisiera. aitäh, proua juhataja. ma tahtsin rõhutada, et see arutelu, mis puudutab Euroopa Liidu õiguse kohaldamist, on teema, mis puudutab muuhulgas ka töövõtjate õigusi. mul üllatas selle dokumendi neutraalse võitu toon, mille arvamuse koostaja on valinud minu meelest äh, selge on see, et äh, töövõtjate õigusi ignoreeritakse, õigus puhkeajale, õigus pensionile, õigust äh, õiglasele tööajale minu kodumaal Hispaanias rakendatakse Euroopa Liidu õigust pidevalt hiljaks ja hilinenult haldusorganid ei suuda Euroopa õigust Äh, õigeaegselt kohaldada ja inimesed töötavad äh, tohutu surutise tingimus, see puudutab nende tööaega, puhkeaega, äh, puhkuseaega ja nii edasi ja minu arvates see kõik selles dokumendis puudub. kui me räägime selle õiguse kohaldamise järelevalvest, siis see tegelikult on medali teine pool ja eirab tegelikult sotsiaalsete õiguste rakendamist, iseäranis kui me räägime eh, VKE-dest. ma ei tea, mm, mulle tundub, et mina küll ei, seda arvamust toetada ei saa, kui see sõnastus jääb selliseks. minu arvates tuleks eh, toetada VKE-sid nii eh, rahaliselt kui ka haldustehniliselt ja me peame tõepoolest tagama selle, et tööõigus rakendat-, tööõigust rakendataks töövõtjate huvides, on väga öö, oluline, et seadusi rakend-, seadusi rakendataks, kuid väga sageli ei taga nende seaduste rakendamine tööõiguse põhimõtetest või seadustest kinnipidamist Äh, need ei taga ka inimeste sotsiaalset äh, iseseisvust ja need on punktid, mis tuleks sellesse arvamusse lisada. roheliste nimel äh, kolleeg Lambert võib-olla. Um, suur tänu, me oleme nõus arvamuses väga paljude asjaoludega, aga tahaksime juhtida tähelepanu veel ühele asjaoludele, asjaolule nimelt needsamad sotsiaalsed partnerid, tööturu osapoolud ja teised sidusrühmad ja ähm, ma arvan, et me peaksime vaatama, kuidas see ülevõtmine toimib äh, ja sotsiaalpartneritel, tööturu osapooltel on väga tähtis roll selles protsessis, seda tuleb arvesse võtta. siis äh, Euroopa Liidu vahendite kasutamine jõustamise parandamiseks, äh, diskrimineerimise vastane võitlus äh, näiteks ja seal on oma koolitusvõimalused. see aitab ka inimestel paremini aru saada sellest, kuidas õigust rakendatakse ja kuidas seda paremini teha, deklareerimata töö äh, puhul näiteks platvormi kasutamine, siis äh, ettevalmistustööks, õigusaktide mõjust arusaamine. Need teemad on vett koolitusmoodulites esile kerkinud, aga ma arvan, et kui me vaatame, milliseid erinevaid töölepinguid on, ajutiste ametite töö ja nii edasi ja nii edasi, siis peab aru saama, et et äh, e-, e-, inimesi tuleb ka ise koolitada, mitte ainult õigust jõustada. me püüame mitte esitada sadu muudatusettepanekuid, aitäh. Thank you uh,. Can I give the floor to madam Be-? proua Begin, EFTTT, eh, paistab, et ei ole kedagi nende fraktsioonist kohal. Eh, siis proua Pisato ei, ei soovi ENF fraktsioonist sõna, ei, te ei soovi sõna. see tähendab seda, et kõik äh, fraktsioonid on äh, saanud oma sõna sekka öelda. ja võib-olla siis soovib sõna härra Karl von Kempis. Deputy Head of Unit. suur tänu! olen Euroopa õiguse äh, jõustamise üksuse asejuhataja, e, e, suur tänu teile teie arvamuse eest. tervitame seda raportit äh, kahel käel ning räägiksin äh, ka erinevatest asjaoludest, millest, mida siin on mainitud, kõigepealt mis puudutab olemasolevate õigusaktide rakendamist, siis äh, siin on olnud teatavaid raskusi. mõnikord on ülevõtmine viibinud, direktiivi võetakse üle, võetakse üle liiga hilja, see on olnud üks kõige sagedamini esinev probleem. meie raportis tuleb see ka väga hästi välja ehk äh, liiga hiline ülevõtmine takistab kodanikel ning äh, ettevõtetel kasu saamast Euroopa õigusest. komisjon tahab pakkuda omalt poolt abi, et liikmesriigid selle probleemi saaksid seljatada. me koostame siis rakendamiskavad juba ette, et võimalikud probleemid ette lahendada ning liikmesriikidele ülevõtmist kergendada. ja hiljem pakub äh, komisjon liikmesriikidele ka suuniseid, äh, juhtnööre selle kohta, kuidas erinevaid sätteid võiks tõlgendada ning äh, liikmesriikide õigusesse üle võtta. see protsess käib pidevalt ning mis me loodame, et hiline ülevõtmine eh, tulevikus ei ole enam nii tõsine probleem. siis teine probleemivaldkond, õigusaktide loomine nii, et need oleksid eesmärgipärased, sealhulgas eh, huvirühmade kaasamine, sealhulgas eh, sotsiaalpartnerite kaasamine. Euroopa Komisjon, võttes parema reguleerimise paketi vastu, avas äh, selleks võimaluse äh, ja lõi võimaluse sidusrühmade ka konsulteerimiseks juba siis, kui äh, alustatakse õigusakti koostamist. nii et sidusrühmadel on võimalik kogu õigusloomeprotsessi käigus oma sõna sekka öelda. ja ka see tagasiside, mida saame olemasolevate õigusaktide rakendamisest läbib hindamise. me vaatame, kas olemasolevad õigusaktid äh, veel teenivad soovitud eesmärke. püüame vähendada halduskoormat iseäranis väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks ning rakendamise hinnangu, äh, hinnang äh, on aluseks äh, uute õigusaktide koostamisele. suur tänu, olen valmis vastama teie küsimustele. suur tänu. kas kolleegidel on küsimusi komisjoni esindajale? kui küsimusi ei ole kas raportöör soovib omalt poolt midagi lisada, palun, teil on selleks võimalus. jah, suur aitäh, proua juhataja. tänan ka tagasiside ja konstruktiivsete märkuste eest. ma tahaksin tänada ka selle eest, mida ütles komisjon, asi on ju nii, et me viitasite väga olulisele asjale, õigustele kui sellistele. jutt on ju direktiivide kvaliteedist ja on oluline, et, et, et direktiivid leiaksid täies ulatuses aktsepteerimist, see on oluline ka tulevikku silmas pidades. just kahe tuhande neljateistkümnendal aastal astus komisjon uusi samme selle nimel, selleks, et organisatsioonide, üksikisikute, vabaühenduste ja nii edasi kaudu jätkata dialoogi eh, kvalitatiivse õigusloome küsimustes. ma arvan, et me peame vaatama, eh, kuidas on siiski lood olemasoleva Euroopa Liidu õiguse kohaldamisega tegemist on ju sageli sellega, et seda õigust ei kohaldata mitte õiguspäraselt. me peame läbi viima üksikute juhtude väga selge analüüsi. siin oli ka märkus lünkade suhtes ja öö, öö, direktiivide kvaliteedi suhtes kui me sellest kõigest räägime, siis muudatusettepanekud tuleks esitada teisipäevani. Deadline for amendments is muudatusettepanekute tähtaeg on kaheksas detsember kell kaksteist keskpäeval ja seitsmeteistkümnendal, kaheksateistkümnendal veebruaril võtame me tööhõivekomisjonis arvamuse vastu, juurikomisjonis võetakse raport vastu mais kaks tuhat kuusteist täiskogu ei ole veel paigas. suur tänu teile kõikidele teie panuse eest, läheme edasi oma päevakorraga, järgmine päevakorrapunkt on Euroopa Parlamendi kahe tuhande kümnenda aasta soovituste rakendamine seoses sotsiaalsete ja keskkonnastandardite, inimõiguste ja ettevõtja sotsiaalse vastutusega arvamuse projekt. ja sõna saab raportöör proua Tiziana Begin, palun. Grazie, signora Presidente, kolleegi ähm.... aitäh, proua juhataja, kallid kolleegid. kui me räägime kahe tuhande kümnenda aasta soovituste rakendamisest seoses sotsiaalsete keskkonnastandardid inimõiguste ettevõtete sotsiaalse vastutusega, on Euroopa Parlament tõepoolest jäänud enda põhimõtetele kindlaks ja hindab seda dokumenti väga kõrgelt ja see kõik tuleb vaieldamatult äh, ka ellu viia. mina olen vastutav õiguste, standardite ja ettevõtjate sotsiaalse vastutuse küsimuste eest. teen seda väga hea meelega. Äh, mina ise olen ettevõtja, seega on minu jaoks ettevõtjate sotsiaalne vastutus erakordselt oluline. oma arvamust koostades püüdsin ma pühendada tähelepanu ILO e, põhimõtete rakendamisele ja Euroopa Liidu rahvusvaheliste kohustuste e, e, täitmisele. väga paljud meie kaubanduspartnerid pole tegelikult veel seda konventsiooni allkirjastanud. minu arvates on väga oluline aktiivselt edendada sotsiaalseid standardeid Äh, see on ka tegelikult sama suund, äh, mida püüab ellu viia Euroopa Komisjoni, komisjon uute kaubanduslepingute sõlmides, sest et uued kaubanduslepingud peavad tõepoolest ka toestama äh, õigustest kinnipidamist ja nende rakendamist. me ei tohi selle asjaomast sidusust unustada, muuhulgas kui me räägime koostööd arenguriikide, tegemist peab olema kestliku koostööga eh, ja peab, peab kehtestatama ka sanktsioonid nendele, kes ei soovi nendest sätetest kinni pidada. see on olulise tähtsusega ka pärast seda, kui kaubanduslepingud on allkirjastatud, ent juba eh, lepingute osas läbirääkimiste käigus tuleb siiski nendele momentidele rõhuda, seepärast peaks ette, komisjon esitama öö, uued ettepanekud ettevõtjate sotsiaalse vastutuse küsimuses. seda on oluline öö, teha nii rahvusvahelisel kui ka siseriiklikul tasandil. praegu ei ole võetavad kohustused sidusa iseloomuga mistõttu me peame tegema kõik äh, selleks, et nad selleks muutuksid. ma tänan kõiki kolleege, variraportööre ja äh, ma mm, olen kindel, et asjaomane vastutav komisjon ehk siis INTA jätkab tööd selle dokumendi kallal, aitäh! Uh, aitäh! ja nüüd tahan sõna anda variraportöörile, aga ma ei näe Sofia Dibelli Rahvaparteist. kas see tähendab seda, et võime kohe äh, anda sõna järgmisele fraktsioonile? Helena Gentile sotsiaaldemokraatide hulgast, palun. aitäh. ma toetan kolleegi mõtteavaldust ma toetan tema põhimõttelist lähenemist, neid teemasid, mida ta arvamust koostades esile on toonud. see on tegelikult väga oluline küsimus, mis puudutab kõiki selle kõrge koja komisjone. siin on sätestatud momendid, mida me toetame ja mida me soovime ka kohaldada. võib-olla tuleks muudatusettepanekute esitamise tähtaega muuta, tundub mulle. me tahame ju saada ka e, hinda konkreetset ettepanekut, kolleeg esin-, on esindatud mõlemas komisjonis, aga töötada tuleks palju täpsemalt palju detailitundlikumalt, sest see on väga tähtis küsimus. ja minu meelest tuleks selles osas eh, muudatuste esitamise tähtaega lõpetada, nüüd aga annan sõna kolleeg Eerikile, ütleb proua Uskog. suur aitäh, proua juhataja. ma arvan, et tänu kolleeg Pekinile saime me väga hea arvamuse, see on väga oluline, et meie sotsiaal- küsimuste komisjonis tegeleksime ettevõtjate sotsiaalse vastutuse küsimustega. ma soovin, et meie komisjon panustaks selle arvamusse oluliselt rohkem. samas tuleks aga siiski vältida valesti mõistmisi. muuhulgas on siin arvamuse projekt punkt seitse. jah, me kõik soovime ettevõtja sotsiaalset vastutust, kuid teadvustagem endale, et seda ei saa ette kirjutada seda ei saavuta me ettekirjutuste kaudu. me ei saa väga häid algatusi eh, surnuks reguleerida. sotsiaalne vastutus saab rajaneda ainult vastu-, vabatahtlikkusele. E, iseäranis siis, kui me räägime rahvusvahelisest tasandist, ma leian, et Euroopa Liit peaks olema seisma ühiselt sellise Eh, tõelise ettevõtja sotsiaalse vastutuse eest. me peaksime endale vastama ka küsimuse, mida me tegelikult, eh, tegelikult selle all mõtleme. me, ma leiame, et eh, see ECR-i raport jääb seisma elegantsele läikivale kriip, krediit, kriitpaberile, kui me ei tõsta au sisse ausa kaupmehe tegevuspõhimõtteid. Weber. Renate Weberitele kohal, kas keegi esindab teda? ei. siis Tamas Meserich Rohelistest, ka teda ei ole hulgas. Jean Lambert, kas teie soovite tema nimel sõna võtta? palun. jah suur,, suur-suur tänu, tahtsin lihtsalt äh, paari küsimust tõstatada. esiteks, Äh, kuidas see kõik asetub äh, uutesse kestliku arengu eesmärkidesse, mis on ju üleilmsed, ei kehti mitte ainult arenguriikidele nagu aastatuhande eesmärgid ja kuidas see kõik on seotud äh, siis ka ettevõtete sotsiaalse vastutusega. ma arvan, et kui me räägime väärtustest, millest rääkis ka kolleeg ECR fraktsioonist, siis me oleme kõik nõus, et need on tähtsad. see tegelikult puudutab ka seda küsimust, et kuidas me hoolitseme selle eest, et ettevõtted, mis äh, neid väärtusi kannavad, et neil ei oleks äh, konkurentsis probleeme nende ettevõtetega, mis vabatahtlikult äh, neid väärtusi üle ei ole võtnud. nii et äh, me ei tohi ettevõtete elu teha raskemaks, kui nad soovivad äh, neid väärtusi esindada. peale selle peaksime me mõtlema ka avaliku huvi vastu, mis suureneb, see on ju üks küsimusi, millega mina olen tegelenud täpselt samamoodi nagu ka teised kolleegid siin komisjonist. Äh, näiteks äh, kuidas ettevõtete äh, sotsiaalne vastutus mõjutab kogu seda tooteahelat ja ettevõtteid üleüldiselt, et miks peaksid ettevõtted tõesti üldse tahtma nendest kõrgetest standarditest kinni pidada. ja see, mida raportöör ütles, et kuidas see kõik Euroopa Liidu uute, uude kaubandusstrateegiasse sobitub, nii et ma arvan, et siin tuleb ka teatud mõtteid äh, nii-öelda mm, laiale ringile välja tuua, mitte hakata mm, teatud nišidele seda maha müüma. tuleb rääkida tõesti riikidest, ettevõtetest äh, ja ka sellest, milliste riikidega kauple, kauplemist peetakse. aitäh, järgmisele kolleeg Lopez Bermejo, palun. aitäh kõigepealt õnnitlen arvamuse koostajat, prioriteedid, mida ta on siin välja toonud, on sellised, mida me toetame. muus osas räägiksin aga põhjalikumalt ettevõtjate sotsiaalsest vastutusest. kõigepealt peaksime me toetama teatud normide tõhusamast sõnastust, näiteks neid norme, mis puudutavad keskkonda ja selle kaitset, on olemas terve pikk nimekiri ettevõtjatest, kes eh, neid tegelikult eh, ei täida. meil on tarvis samuti ka tööõigusalaseid kohustuslikke siduvaid norme, nii nagu neid püüab ette eh, kooskõlastada, ette kirjutada rahvusvaheline tööorganisatsioon. on oluline, et me ei oleks passiivsed, eh, me olul-, et on oluline, et tööõigus oleks kaasatud kõikidesse Euroopa Liidu eh, siduvatesse dokumentidesse. see tagab tööturu toimimise, kui meil puudub eh, sotsiaalne sidus raamistik, kui sotsiaalpartnerite õigusi, töövõtjate õigusi ei austata, siis saab sellel olema ka äh, väga massiivne mõju rahvusvahelistele kaubanduslepetele. meil on tarvis tagada kestlikkus, muuhulgas kaubanduslepingutes. meil on vaja, et need kaubanduslepingud sisaldaksid ka keskkonna äh, ja äh, ja sotsiaalklausleid ja need klauslid peavad olema tõesti sidusa kohustusliku iseloomuga. meil on erakordselt oluline võidelda ettevõtete, kes võitlevad äh, rahvusvahelise tööõiguse äh, vastu, muuhulgas Lääne-Saharas. härra Marta suur tänu, see arvamuse projekt ei tekita meile suuremaid probleeme, põhimõtteliselt oleme nõus proua raportööri seisukohtadega, aitäh. Thank you uh,, do we have? aitäh. kas meil on siin ka komisjoni esindaja? proua Formentini on äkki kohal? ei? mitte kedagi pole kohal. Proceed to the timetable. siis vaatame kohe üle ka ajakava. proua Gentile küsis et kas me saaks uue muudatusettepanekute tegemise tähtaja ja te saate, sest võeti vastu otsus, et muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on viieteistkümnes detsember kell kaksteist päeval. nii et te saite kuus päeva lisaks. me tegelikult kõik saime kuus päeva lisaks. ja kahekümne viiendal jaanuaril peaksime tööhõivekomisjonis selle raporti vastu võtma ja Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjonis on hääletus ette nähtud viieteistkümnendaks veebruariks ja me ei tea praegu, millal see raport läheb täiskogule, aga arvatavasti mitte enne aprillikuud. Thank you for this, will uh... aitäh! Läheme nüüd järgmise päevakorrapunkti juurde aga see päevakorrapunkt on ette nähtud alles pärastlõunat. nii et äh, suur tänu selle hommikuse koosoleku eest. tahan teile meenutada, et me olime kutsunud äh, meie komisjoni koosolekutele väga palju inimestele, inimesi, oleme seda teinud siis täna õhtuks me alustame täna kell kaks, mitte kell kolm, Uh, you have asked for it as political groups. Uh, Poliit- äh,, fraktsioonid kutsusid siia väga palju külalisi, nii et tõesti ma loodan, et te täna õhtul tulete ka kohale. aitäh, kell kaks kohtume uuesti. kell kaks, mitte nagu tavaliselt, vaid kell kaks. aitäh teile kõigile. aitäh.